homme. tahaksin kõikidele teada anda, et järgmine istung toimub siis homme neljapäeval, kell üheksa algab see peale ja kestab kella kaheni pärastlõunal ning siis veel kella kolmest kella neljani. päevakord on aga meie veebilehel äh, välja pandud.